daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele, me jätkame oma tööd ja härra Kölmel saab sõna. aitäh, esimees, me oleme ajaga kuidagi hilja peale jäänud ja selleks, et aega kokku hinna, siis võiksime kaaluda, kas ei peaks mõningaid asju koos hääletama, ma arvan, et Äh, kõik need äh, ettepanekud, mille üle me hääletame, heaks kiidetakse ja kui me saaksime seda koos teha, siis hoidaksime ju aega. aitäh, härra Kölmel, selle ettepaneku eest kõigepealt äh, tahaksin teile eh,, tahaksin, et te vaadata, kas te olete pannud oma hääletuskaardid masinasse, kontrollime Äh, hääletus on alanud. kontrollhääletus on praegu. Äh, praegu on kontrollhääletus, ei ole päris hääletus. kaks häält on puudus. jah äh, kaks inimest on pannud masinasse kaardi, aga ei ole hääletanud nüüd on neid kolm juba. hästi. kaks tükki on pannud masinasse kaardi, aga ei olnud hääletanud, mina ise hääletasin. nüüd on üks hääletamata veel. hästi, hääletus on lõppenud. kõigepealt ähm, peame ära ootama härra Kairi või tähendab hääletama härra Kaieri raporti üle, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet, osa kolm äh, äh, härra raportöör, kas me võiksime need kolm koos hääletada teie arvates? aitäh, härra esimees. tegemist on kolme erineva vahendite ülekandimise, mis on äh, üsna erinevad kaksteist puudutab eh, halduseelarvet, eh, komisjon palub vahendeid eh, Euroopa kooli jaoks Frankfurt am Mainis neli koma kuus miljonit, see tuleks haldusreservist võtta, see vahe, vahend, need vahendid ja põhjus on see, et Euroopa Keskpanga äh, Äh, kalkulatsioonid kulude jagamise üle ei ole veel äh, valmis ja äh, võib ju küsida, et milles siis asi on, et miks asjad veli, venivad ja teised kaks tükki puudutavad rubriiki neli välispoliitikat. ühelt poolt tahetakse siis kolmteist miljonit eurot üle kanda rahu ja stabiilsuse vahendil eh, Euroopa naabrusinstrumendist eh, ning Aafrika usaldusfondi eh, samuti. ja teine ülekanne rubriigis neli, neid on tegelikult kolm. siin tahetakse kaheksakümmend neli äh, miljon äh, äh, kulukohustusi ja maksekohustusi siis ümber paigutada selleks, et tugevdada humanitaarabi, erakorralise abireservist selleks, et toime tulla humanitaarkatastroofidega Aafrika sarvepiirkonnas me ei saa neid ära hoida, küll aga saame leevendada nende katastroofide mõjusid ja ma arvan, et me võime kõike kolme toetada. mul on üks küsimus komisjonile. see ülekanne viisteist, kuusteist ja seitseteist kui te, äh, te tahate siin raha võtta kahest erinevast allikast, aga äh, kuusteist ja seitseteist katavad ju sama asja Te võtate neid siin äh, e, erinevatest eelarveridadest, e, e, erakorralisest reservist, nii et, et äh, miks te tahate siin äh, kahte erinevat ülekannet, kui tulevad ju mõlemad samast allikast? aga sisuliselt ei ole mul selle vastu mitte midagi jah, ma, nii et, et me võime kõike koos hääletada, härra Kaier, nagu ma aru sain. Teil ei ole midagi selle vastu? niimoodi võidame aega, kõik on nõus? ei ole nõus. E, niisiis esimene. kas komisjonil on mingeid täpsustusi lisada härra Kaieri küsimuste kohta? Te, ta ei saanud aru, miks era-, kaks eraldi ülekannet on vaja. jah, ma teen väga lühidalt, vastan härra Kaieri küsimusele. küsimus on selles, et eh, miks meil on need erinevad või eraldi ettepanekud vahendite ülekandeks nende kolme kriisi jaoks. niimoodi näeb ette finantsmäärus, et eh, iga kriisi jaoks eh, peaks olema eraldi ettepanek siis ülekandeks, mille eelarvepädev asutus peaks heaks kiitma, muidu me piirduksime jah, ühega küsimus on äh, vii-, äh, viisteist, kuusteist, seitseteist puudutavad sama kriisi, humanitaarkriisi Aafrika sarvealas ja te võtate seda raha kahest erinevast allikast. Äh, ükskord võtate te raha erakorralise abireservist ja teisel korral ühinemiseelsest abist ning see Äh, erakorralise abireservist võetu on jagatud kaheks osaks. Äh, see on selline tehniline küsimus, ma, ma tahaks selgust saada. Um, there are three transfers because there are äh, kolm ülekannet, sellepärast et kolm erinevat kriisi, esimene on Aafrika sarve osas, teine Iraagis, see on teine ülekandetaotlus ja kolmas kriis on Süüria. võib-olla segadus on tekkinud seetõttu, et on äh, väike vahendite ümberpaigutamine EPA-st, mille komisjon on välja pakkunud ja see puudutab ainult ühte neist ülekannetest. aitäh, nüüd ma saan aru, ütleb härra Kaier. niisiis, panen hääletusele esimese ülekande, see on kaksteist, number kaksteist, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Bon, mais le scrutin est ouvert. kas kõik on hääletanud? üks kaardi masinasse sisetanu ei hääleta, nüüd on hääletus läbi. Äh, kakskümmend kuus poolt, kolm vastu. see ülekanne on heaks kiidetud, nüüd äh, võtame siis seisukoha ülekande neliteist osas, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. Äh, kakskümmend kaks poolt, neli vastu, kaks erapooletut, see on heaks kiidetud. ülekanne number viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kuus, poolt üks vastu ja üks erapooletu. ülekanne kuusteist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend seitse poolt, üks erapooletu. ja lõpetuseks seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, üks erapooletu. ja nüüd kuulame ära härra Tarandi kes räägib teistest osadest ja seitsmest ülekandest. aga äh, härra Tarand, nüüd on teil sõna. tänan, esimees. ma olen teadlik, et üles on, ülekandeid võiks palju rohkem üle kandada, aga me pean, ma pean rõhutada äh, selles kontekstis, mis hiljuti selgus regioonide komitees. eelarve on rohkem kui ennustus. ennustus on äh, pigem nagu oletus, mis tulevikus või mis võib juhtuda, aga eelarve on kokkulepe, et mingisugune tulemus tekib. ja see on filosoofiline küsimus, mida see komisjon peaks edasi mõtlema. E, aga muidu ma toetan olulisi muutusi Kontrollikoja e, töös ja e, ülekanne on nelisada seitsekümmend kaks tuhat eurot, millest nelikümmend viis läheb Äh, siis äh, meelelahutuse kuludeks institutsioonide liikmed äh, siis kohtu aastapäeva tähistamiseks ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda eesa, aasta eelarves neljakümnenda aastapäeva tähistamist ei Äh, planeeritud ja härra äh, Juhan Parts kindlasti on ise suur piidutseja, armastab äh, piidudel olla, tema võib-olla on ka sellega seotud, siis kuuskümmend tuhat läheb siis lastehoiuteenusele, kus institutsioonide töötajad lapsi hooldatakse sinna, läheb ainult kakskümmend viis Äh, miljonit, nii et äh, audiitorid peaksid rohkem tähelepanu pöörama lastele, muidu meil pole tulevikku. ja ülejäänu osas võin ma positiivse seisukoha võtta ja kutsuda üles nende ülekannete ähm, osas positiivselt hääletama Yeah, the translator has lost your microphone, Mr President. härra esimees, teil ei ole mikrofon sees, ütleb kõneleja. jah, ma vabandan. Äh, te rääkisite seitsmest ülekandest, mida me peame siin hindama äh, tingimata ei ole meil vaja ametlikult hääletada, me võime lihtsalt öelda, et eelarvekomisjon kiidab need heaks. Äh, raportööri arvamuse põhjal, kas on nii? ei, te soovite ikkagi hääletada. jah, soovitakse hääletada. hästi. hästi, siis hääletame. kõigepealt esimene. võib-olla hääletaks plokina siis. härra Finch, kas te olete nõus, et me hääletame plokina? seal on mõned summad, millele ma oleksin vastu ja mõned on täiesti okeid. nii et, et ma tahaks, et kõik ühekaupa hääletatakse, ütleb härra Finch. aga ise otsustate, teie olete ju esimees. ma järgin teie nõuannet. mina äh, tahaksin lihtsalt äh, mitmekesisuse väljendamist hõlbustada, see, me oleme siin ikkagi väga demokraatlik institutsioon Äh, ja ma ei tahaks, et te siin pettununa sellest saalist lahkuksite, nii et, et äh, hääletame siis esimest nendest äh, ülekannetest null kolm A-d seitseteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletus lõppenud, heaks kiidetud kakskümmend neli poolt ja kolm vastu nüüd null neli A seitseteist hääletus on alanud. jah, kas hääletus on alanud, alanud? kas kõik on hääletanud? kõik ei ole veel hääletanud, aga hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolm vastu. null kuus A seitseteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolm vastu, null seitse A seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolm vastu. nüüd null kaheksa A seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolm vastu. null kaheksa me ei hääleta, aga hääletame null viis A seitseteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend neli poolt, kolm vastu ja lõpetuseks null üheksa A seitseteist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei ole veel. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolm vastu. väga hea ja nüüd läheme kinnisvara juurde. proua Holmeier vastutab selle eest härra Tarand mainis kahte ülekannet, mis jõudsid hilinemisega ja me saame neid hääletada seetõttu alles kolmekümnendal, kolmekümne esimesel augustil. härra Tarand, teil on sõna if you advise me to put them on thirty-first of August. kui teie nõuanne on, on eh, teha seda kolmekümne esimesel augustil, siis eh, me võime seda te-, nii teha, selle asemel, et eh, tänast olukorda segasemaks ajada ja see on keerukas teema ja kuna ta on olnud siin kohapeal ja parlament pole talle ühtegi medalit üle andnud, ja me just äh, äh, siis hääletasime poolt, nii et palun äh,, esimees, peatage mind, kui vaja. jah äh, hääletus on juba toimunud ja see hääletus, millest mina räägin, toimub nüüd kolmkümmend üks või kolmkümmend august, siis kui suvepuhkuselt tagasi tuleme. ja nüüd siis kinnisvarapoliitika äh, ja kaks asja, üksteist puudutab siis äh, Euroopa välisteenistust, kõigepealt äh, Euroopa Liidu delegatsiooni jaoks kinnisvara ost Kolumbias äh, koos Soomega. kas teil on küsimusi selle ettepaneku osas, mida raportöör toetab ja raportöör on proua Hoolmeier, küsimusi ei ole, siis panen selle hääletusele. jah hääletus on elektrooniline ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud kakskümmend üks poolt, kaks vastu, kaks erapooletut ja teine ettevõtmine puudutab siis Euroopa Liidu delegatsiooni jaoks kinnisvara ostmist Ghanas koos Saksamaaga. raportöör on poolt, küsimusi ei ole, panen siis ka selle hääletusele, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kolm kolme vastu. sellega oleme lõpetanud äh, hääletuse ja ma vabandan et me ei suutnud äh, aega paremini kasutada aga seda me tegime, arvestades neid küsimusi, mida me käsitlesime, need olid huvitavad, muid küsimusi ei ole ja tahaksin öelda, et järgmine koosoleku koosolek on kolmkümmend, kolmkümmend üks august ja neliteist september ja soovin teile suurepärast suvepuhkust. koosolek on lõppenud.